So, jetzt. Das sind freundliche Leute. nii, seal otsas on ka sõbralikud inimesed, naeratavad kõik. Need habe ich euch noch nie erlebt. <laughs> muide, ma pole kunagi näinud, et te ka nii sõbralikult oskate vaadata. ja ich komme ja nicht drauf auf das Foto, so weit geht die. no mind mind ei pildista mitte keegi, see kaamera ei ulatu minuni. Martin, bei 360. ja muide, komisjon peab ka maksma selle pildi eest, et ta teaks. Jetzt seid ihr dran hier.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 mul paluti praegu, et te seda kaamerat ei puuduks, aga ma ei usu, et te nüüd tormijooksu sellele fotoaparaadile teete, aga härra Svoboda tahab kodukorda puudutava küsimuse. jah, suur tänu, härra president, ma ei taha siin aega viivitada, aga tahaksin kolleegidele meenutada, et kahekümne kolmandal oktoobril tuhande üheksasaja viiekümne kuuendal aastal algas väga suur tähtis sündmus Ungaris, Ungari revolutsioon. kahjuks äärmuslikud jõud kasutavad ära seda sündmust Jobiki